aitäh selle arutelu eest ja läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt, mis algab hiljem kui peaks. aitäh neile kolleegidele, kes on kannatlikult oodanud seda punkti. kuues punkt. COSI viies raport nende jaoks, kes nüüd seda punkti kuulavad, siis äh, nõukogu edastas selle artikli lähtuvalt artiklist seitsekümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepingust ja ka artikliga kuus lõike kaks nõukogu otsusest, mis eelmises detsembris COSI äh, lõi. aruande mõte on anda Euroopa Parlamendile teavet KOS-i tegevusest perioodil jaanuar kaks tuhat kuusteist kuni juuni kaks tuhat seitseteist, selles on ka eh, selline eelvaade poliitikatsüklist aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend üks ning kohal on proua Sitarska Bulgaaria eesistujariigi poolt. kas proua Sitarska on kohal? on küll, tervist, tere ja tere tulemast! proua Sitarska siis esindab Bulgaariat kui eesistujat ja ka COSI esimeest, kes äh, ei ole kahjuks meie juures täna. aga proua Sitarska, me hilineme siin juba, ehk siis palun, et te saaksite rääkida lühidalt. andke meile selline viie kuni kümneminutiline ülevaade ja siis kuulame ka mõningaid küsimusi aitäh ja teil on sõna. aitäh, härra esimees. tervist, kolleegid. ma proovin nii lühidalt rääkida kui võimalik, pidades silmas seda, eh, kui paljude tegevustega KOS-i eh, iga-aastaselt tegutseb. lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on privileeg teile täna KOS-i äh, Ähm, toetusrühma esimehena ja KOS-i esimehe nimel anda teile ülevaade viiendast ähm, aruandest ja oma kõnes keskendun kahele teemale, peamised leiud aruandes ja siis praegused prioriteedid. Te olete selle aruande kätte saanud, ma arvan, et suurem osa teist on teadlikud peamistest leidudest selles aruandes, ehk siis eh, selles üldisemas mõttes ma räägin suhteliselt lühidalt. nagu aruandest näha saab, siis eh, teemad, mis on seotud uue sisejulgeoleku julgeoleku eh, strateegia täitmisega olid KOS-i päevakorras kõrgel kohal terrorismivastane võitlus, infovahetus, küberteemad, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu nii tsükli kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitsede jaoks kui ka järgmise tsükli kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend üks ettevalmistamisel ja lisaks keskenduti ka sise- ja välisjulgeoleku seoste tugevdamisele. sisejulgeoleku strateegia mm, teemal hoiti pilku peal, COSI tegi seda koos komisjoniga kuulasime liikmesriikide sisendit seoses nende rakendusdokumentide faktilise rakendamisega. COSI keskendus äh, ka uuele ISS-ile. terrorismi kohta võib öelda, et mitmeid terrorismivastased meetmed olid COSI menetluse käigus äh, kõrgel kohal, jätkati terrorismivastaste äh, või terrorismivastase võitluse nõukogu järelduste täitmist aastast kaks tuhat viisteist äh, detsembrist. terrorirünnakud näitasid, et Euroopa Liidu sisejulgeoleku arhitektuuris oli teatud probleeme, mida tuli prioriteetses korras lahendada. näiteks teabe haldamine ja koostalitlusvõime äh, piirivalve ja muude julgeolekusüsteemide vahel teabehaldust peeti väga oluliseks ja COSI tegeles nende teemadega juunis kaks tuhat kuusteist, kiideti heaks eh, nii-öelda teekaart infohalduse ja justiits- ja siseasjade eh, infovahetuse kontekstis ja koostalitlusvõime kontekstis. JTSK märtsi eh, nõukogus Äh, rõhutati taaskord, kui oluline on koostalitlusvõime infosüsteemide puhul. COSI jälgis ka äh, mainitud teekaardi rakendamise teemasid ja me oleme tuvastanud mitmeid teemasid, mida tuleks ekspertide tasandil äh, veel käsitleda, eelkõige terrorismi ja siis e IR-i töörühma tasemel. selline mitmedistsiplinaarne töö Äh, KOS-is viis sellise ülddokumendi loomiseni, kus äh, keskendutakse peamistele terrorismivastasele äh, tegevustele ja see on ka uues aruandes käsitletud. KOS-i keskendus ka ja kõnelejad katkestatakse, härra esimees palub tõlke silmas pidades rääkida natuke aeglasemalt. aitäh! kõneleja vabandab ja lubab rääkida aeglasemalt. kui nüüd rääkida ohuanalüüsist terrorismivastase võitluse kontekstis, siis COSI äh, on näinud mitmeid variante selleks, kuidas saaks ohuhinnangu nii-öelda üldpilti tuleviku äh, huvides ähm, kujundada ja ohuhinnangus võetakse arvesse Europoli aruannet, Euroopa Liidu enda ohuhinnanguid terrorismi kontekstis, on ka teatud ähm, järeldused, mille valmistab ette eesistuja terrorismi töörühm koostöös ähm, liikmesriikidega, terrorismivastase võitluse koordinaatoriga, komisjoniga, välisteenistusega ja siis lõpuks läheb see dokument heakskiiduks KOS-i kätte. poliitikatsükkel, periood kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist esimene pool oli päris keeruline, sest mitmed tegevused, mis olid seotud eh, tsükliga kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist eh, ning eh, ühtlasi samal ajal keskenduti juba järgmisele tsüklile kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend üks, kõik see toimus samaaegselt. COSI mängis taas kord oma keskset rolli Euroopa Liidu poliitikatsükli äh, kujundamisel iga kuue aasta tag-, iga kuue kuu tagant äh, jälgiti, kas poliitikatsükli eesmärke rakendatakse ja nii-öelda driverite ähm, tegevuse pinnalt, te, igasuguste aruannete pinnalt äh, koostas KOS-i soovitusi, mis peaks äh, tööd paremaks muutma ja konsolideerima poliitikatsükli kontekstis, siis üks asi, mida võiks veel öelda, on ühiste tegevuspäevade tulemused. viimaste aastate jooksul on tehtud päris palju tööd selleks, et muuta ühiste tegevuspäevade tulemusi paremaks, nendega tegelevad liikmesriigid, koordineerides seda Europoliga. kui tohin tuua ühe näite eduloost siis näiteks võiks viidata juunile kaks tuhat seitseteist, kui Abo äh, üle, ülemaailmne äh, lennujaamade tegevuspäev, mille eesmärk oli varastatud krediitkaardi andmetega mm, ostetud lennupiletite avastamine ja see päev viis selleni, et peeti kinni sada viiskümmend kolm kahtlusalust ning tuvastati kolmsada kaksteist sellist kahtlast tehingut ning avastati ka mitmeid seoseid teiste süütegudega. Koosi pakkus iga-aastaselt äh, sellist ähm, sisendit nende ühiste tegevuspäevade planeerimisele ja Europol hoidis ka kogu aeg KOS-id kursis sellega, mis toimus aastal kaks tuhat kuusteist COSI nõustus äh, ühiste tegevuspäevade äh, määratlemisega ja see tegevus tegigi need paremaks aastal kaks tuhat seitseteist. COSI mängis ka olulist rolli äh, strateegiliste suuniste pakkumisel seoses rahastamisega. eelkõige selles, kuidas prioriteetsetes küsimustes rahalisi vahendeid jagatakse. Te näete aruandest, et sellise sõltumatu osapoole hindamine leidis samuti aset aastal kaks tuhat seitseteist ja tulemusi on kasutatud selleks, et ähm, uue poliitikatsükli puhul järgmiseks programmiperioodiks ähm, jõuda järgmise kava loomiseni. Euroopa Liidu äh, kuritegevuse prioriteetide määratlemine algas äh, koos siis märtsis kaks tuhat seitseteist perioodiks kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend üks, komitee äh, võttis nii-öelda SOCTA, SOCTA-t kui sisendit, Europol koostas SOCTA ja kui nüüd vaadata SOCTA-t, teisigi strateegilisi dokumente äh, siis Koosi nõustus kümne prioriteediga tsükli jaoks, esiteks küberkuritegevus, narkootikumide teema, ebaseaduslik ränne, organiseeritud varavastased süüteod, inimkaubandus, aktsiisipettus, ähm, relvakaubandus, keskkonnavastased süüteod, kuritegevuse rahastamine ja dokumentide võltsimine. nõukogu võttis vastu järeldused nende prioriteetide kinnitamiseks tsükliks kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend üks ja tegi seda mais kaks tuhat seitseteist ja lõpetuseks selle perioodi käigus COSI nõustus ka uue poliitikatsükli lähteülesandega, kus on kirjas peamised sammud ja omadused Euroopa Liidu poliitikatsükli jaoks, näiteks on seal välja toodud EMPACT, operatiivtegevuskavad, ühised tegevuskavad. kui teil on huvi, siis võin pakkuda ka teavet teiste töövaldkondade kohta või siis ma võin neid oma kõnes puudutada vähemalt nimelt osa KOS-i tööst viimase pooleteist aasta jooksul oli seotud välis- ja sisemõõtme ühendamisele, mis oli ka väga oluline teema, kui pidada silmas Euroopa Liidu turvalisuse tõstmist. kas äh, jätkan, küsib kõneleja. härra Moroš, ilmselt mitte, see on juba midagi muud. no selge, ma ähm, valmistasin ka ette pikema sõnavõtu. jah, seda on huvitav kuulata, aga nagu te näete, siis äh, lihavõtted on natuke vara juba kätte jõudnud, aga aitäh teile äh, ettekande eest. ja sõna saab Lopez Aguilar. It'll be a second just to uh, relate to the me oleme korduvalt võtnud sõna selle vastu, et äh, rändeteemad on strateegias, julgeoleku, sisejulgeoleku strateegias. kas see nüüd tähendab, et äh, kriminaliseeritakse need isikud, kes proovivad suhelda äh, rändajatega, kellel on mingid humanitaarsed vajadused, kas see tähendab seda, et esitatakse süüdistus humanitaar organisatsioonidele või nendele, kes abi pakuvad? Nendele, kes proovivad merel inimelusid päästa, tundub, et teatud olukordades me oleme näinud midagi sellist süüdistusi esitatakse ka mitmetele Hispaaniate, hispaanlastele, juhtub see siis Itaalias või Kreekas, eh, ei, selle tõttu, et nad on justkui pakkunud humanitaarabi inimestele. ehk siis see, et nüüd julgeolekustrateegia on niimoodi eh, segatud rändeküsimustega, sealhulgas humanitaarküsimustega kuidas see puutub ka rändepoliitika äh, kujundamise otsustesse, palun kommenteerige. aitäh, Juan. Äh, ja kui härra Lopez Aguilar ei oleks ähm, seda nüüd öelnud, siis oleksin mina tegelikult seda küsinud selle kohta, et kas tõesti ebaseaduslik ränne ja inimkaubandus on äh, ka siin nüüd prioriteedid, sest tõesti nõnda viidatakse neile selle järgmise poliitikatsükli käigus, ehk siis minul oli tegelikult päris seesama küsimus, mille nüüd härra Lopes Aguilar ära küsis, aga tõesti oleks huvitav kuulda teie kommentaari. Need vastutused nüüd ähm, kattuvad nõnda ja liibekomisjonil on siin ilmselge murekoht, mille härra Lopes Aguilar päris hästi välja ütles, proua Kienge. Äh, aitäh, Claude! minu küsimus on lühike. ma ei ole hästi aru saanud, kas andmekaitse käib nüüd selle alla, millest rääkisite. aga igal juhul mul on kommentaar äh, Cambridge Analytica kohta. ning see muidugi puudutab meid kõiki ja see puudutab eh, ka meie demokraatiat üldiselt. me näeme, et meie elu, eraelu on eh, rikutud. millised eh, meetmeid plaanitakse ja mida plaanitakse teha üldse selles valdkonnas? okei okay,, Mrs Sitarska, can you selge. proua Sitarska, kas saaksite põgusalt neile küsimustele vastata? aitäh, härra esimees. väga lühidalt Ähm, kuidas on selle mm, ebaseadusliku rände kui prioriteediga? vabandust, äh, ka äh, kolleeg Spinelli soovis sõna, palun ähm,. jah, mul on ainult paar asja lisada sellesama küsimuse kohta, mis esitati ebaseaduslike rändajate kohta ja selle kohta, et eh, neid käsitletakse samal tasandil terroristidega, pettuse ja muude selliste küsimustega. see tekitab minus sügavat muret. seda sellepärast, et põgenikud, kes varjupaika taotlevad ju põgenevad sõjapiirkonnast ning eh, põhimõtteliselt on siingi tegemist ebaseadusliku sisserändajaga. seega ma leian, et siin on tekkinud väikeseid probleeme. ja teine küsimus. kolleeg Jänge juba küsis andmekaitse kohta. ma tahaksin ka teada. või tahaksin pigem siis täpseid vastuseid, kui võimalik. selle kohta, mis tingimustel andmeid kogutakse kaastalitusse vallas? ning tahaksin samuti küsida, kas andmekaitsemäärusest peetakse ikka täiel määral kinni? So if you can tackle this immigration crime point and also the Cambridge ehk siis eh, kui saaksite vastata rändele kui kuritegevusele ja Cambridge Analyticale, palun. aitäh! ehk siis, kui nüüd rääkida sellest, et ähm, ebaseadusliku rände teemat seal käsitletakse, siis peamiselt on see seotud inimkaubanduse võrgustikega. väga tähtis on omada kõikehõlmavat lähenemist selliste süütegude vastu võitluseks Euroopa Liidu tasandil oleme näinud äh, mitmeid äh, kuritegusid viimaste aastate jooksul ja usume, et tarvis on oma pingutusi antud kontekstis konsolideerida. siin juhul räägime kuritegu, kuritegelikest ühendustest, mis panevad toime inimkaubandust kui süütegu, mis rikub ka inimõigusi. ja oluline on mõelda, kuidas seda teemat lahendada justiits- ja sideasjade ametid ja COSI on näidanud viimaste aastate jooksul otsusekindlust eh, selles valdkonnas, et kuidas sellele väljakutsele vastu seista. ma tõtt-öelda ei näe võimalusi siin millestki valesti aru saada rändajate suhtes inimkaubandus on kuritegu. see võib olla ohtlik, see on riskantne ja see rikub inimeste õigusi. kui nüüd rääkida sellest nii-öelda ülekattust ähm, inimkaubanduse ja ebaseadusliku rände vahel, siis COSI esiteks omab mitmedistsiplinaarset lähenemist ja operatiivtasandil äh, operatiivtegevuskavade juhid ja Europol vahetavad teavet ja koordineerivad oma tegevust eelkõige ühiste tegevuspäevade kontekstis, alati kui on näha mingeid mm, märke sellest, et võib olla juhtum, mille puhul on olemas nii ebaseadusliku rände kui inimkaubanduse tunnused kõnelejad katkestatakse, härra Mures. enne kui te lähete Cambridge Analytica juurde, siis see praegune teema tekitab segadust, sellepärast et üks prioriteetidest kannab pealkirja ebaseaduslik ränne, see oli see, mille kohta küsisid proua Spinelli, härra Lopez Aguilar ja ka mina ütleksin seda, et sealt tuleb see segadus. ja see ei ole ainult segadus, vaid võtke seda praegu libe komisjoni sõnumina, et tegemist on probleemina, probleemiga. inimkaubandus loomulikult ei ole probleem selles mõttes, sest tegemist on ehm, kuriteoga, aga ebaseaduslik ränne eh, ei ole kuritegu, kui nii võib öelda. ehk siis ma ütlen selle otse praegu välja, et seda terminoloogiat tuleb veel vaadata, sest et praegu te ütlete selle kohta eh, kuritegevuse vastase võitluse prioriteet aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend üks. aga palun nüüd jätkake siis Cambridge Analytica teemaga. aitäh! kui tohin täpsustada omalt poolt, terve nimi puudutab ebaseadusliku rände võimaldamist, facilitation, ja võib olla nõnda, et Äh, selgelt räägime me siin praegu inimkaubanduse võrgustikest, ehk siis nendest inimestest, kes äh, rikuvad õigusi äh, ja pakuvad ähm, seda nii-öelda teenust ebaseaduslikuks rändeks erinevatel marsruutidel ning oluline on omada ja jätkata koordineeritud lähenemisega, selles kontekstis tuleb võidelda inimkaubitsejate ja ka rändajate ärakasutamise vastu. nüüd andmekaitse teema. see ei ole äh, konkreetne punkt KOS-i töös, vaid see on pigem selline horisontaalne teema, äh, mida me käsitleme iga oma tööaspekti puhul. kui me räägime teabe kogumisest siis kõik Euroopa Liidu tasandi reeglid, eriti politseitööd puudutav direktiiv, mis hiljuti vastu võeti, need kõik omavad meie aruteludes tähtsat kohta. on mitmeid nõukogu järeldusi, kus öeldakse sõnaselgelt välja, kui tähtis on andmekaitse, ehk siis ma võin teile kinnitada, et kõiki Euroopa Liidu õigusakte mitte ainult ei austata, vaid neid, äh, neist peetakse päris kindlasti ähm, igati KOS-i poolt kinni. Cambridge Analytica juhtum. KOS-i selle teemaga ei tegele, pigem tegeleb sellega CATS. KOS-i pigem puudutab Äh, operatiivset poolt. ehk siis tegemist on strateegilise koordineerimisega. operatsioonid ise on siin teemaks, aga mitte need konkreetsed kaasused, millel võib olla äh, mingisugune mõju. aga kui see teema pakub teile huvi, siis eksisteerib teatud raamistik, milles riiklikud pädevad asutused toimuvad ning KOS-i pädevuse raames me lihtsalt äh, hoiame pilku peal sellel, mis toimub, äh, sest tegemist on operatiivset laadi tegevustega. Okay, thank you very much. Um, uh, I'm pretty sure we're gonna... aitäh! ilmselt äh, Cambridge Analytica üle veel tulevad arutelud ja ka Facebooki üle ja ilmselt räägime ka, mida siin teha saab. aga aitäh teile ja aitäh teie meeskonnale ja Bulgaaria eesistujale. aitäh, et täna siia tulite. nüüd järgmine päevakorrapunkt tuleb edasi lükata. seitseteist nelikümmend viis ja see puudutab siis Slovakkia aruannet see on äh, kont-, eelarve kontrolli äh, komisjonis ja Jaan kuus äh, kuu kahe ruumis tuleb see arutelule, nii et seal siis räägime Slovakkia delegatsioonist. kuus kuu kaks ja seitseteist nelikümmend viis läheb seal see arutelu edasi, nii et palun siis minge sinna selleks jätkuks